Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowi- ma kuulutan meie istungi avatuks kahekümne viiendal novembril katkestati istungjärk, mis läheb nüüd edasi. Teie käsutuses on protokoll, kas teil on märkusi protokolli kohta? ei ole märkusi, seega äh, on protokoll vastu võetud ma tahaksin edastada teile mõningad teated enne meie istungi algust. tuletaksin meelde, et esi-, eelmisel neljapäeval võttis esimeste konverents vastu mõningad otsused, homme kell kuusteist leiab meil aset arutelu äh, proua Sidonia Jenševska raporti ja proua Trüppeli raporti kohta ja puudutab see äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta uue eelarve eelnõud ja hääletus äh, leiab aset kolmapäeval. teine informatsioon, homme leiab meil aset arutelu äh, COP kuusteist kliimakonverentsi tulemuste kohta. Cancunis saavutati edusamme. meie parlamendi ja päris arvukas delegatsioon osales sellel konverentsil Need kolleegid, kes seal osalesid, on täna meiega siin ja koos proua volinikuga mõtleme me selle peale, kuidas muuta see, kuidas see kokkulepe oleks meie jaoks kasulik ja millised, mida me peame tegema enne Lõuna-Aafrika konverentsi. kahekümnendal, kahekümne esimesel oktoobril saime me teada, milline on Sahharovi, kes on Sahharovi preemia laureaat, see on Guillermo Farinas, kes sai selle preemia. kahjuks on härra Farinasel raskusi jõudmaks siia selleks, et isiklikult vastu võtta see au, auhind ma isiklikult rõhutasin selle tähtsust, ma isiklikult pöördusin kirjaga Raul Castro poole, aga vaatamata kõigele sellele see paraku ei ole võimalikuks osutunud. nii et meil on raskusi sellega härra Farinjase siia saabumisega ja loodame, et proua Ashton võtab selle arvesse äh, seoses Kuuba äh, sidemetega. me loodame siiski, et ta jõuab siia kui ta lähitundidel äh, saab Kuubalt lahkuda, siis jõuab ta õigeks ajaks kohale ka siia. neljandaks äh, tahaksin teile meelde tuletada, et kakskümmend aastat tagasi, kolmeteistkümnendal detsembril kaheksakümne, üheksakümne esimesel aastal kuulutati välja piiramisolukord Poolas ja võimul olev valitsus üritas solidaarsusega lõpu teha sellest ajast on väga palju aega mööda läinud, kuid me mälestame, mälestame alati neid, kes andsid oma elu Vaba Euroopa eest ja viies informatsioon äh, arvesse võttes, milline on olnud härra Blumi äh, käitumine meie eelmisel istungil ja arvesse võttes seda, et ta ei ole äh, kahetsenud seda, mis ta tegi vastavalt artiklile üheksasada viiskümmend kolm, otsustasin ma, et tal ei ole õigust äh, seitsme, ta kaotab seitsme päeva päevarahad, ma teavitasin sellest ka härra Blummi. suur tänu teile tähelepanu eest. nüüd mõned teated kõik see, mis on tavamenetluse raames allkirjastatud, äh, kolmapäeval nõukogu eesistuja äh, allkirjastab vastavalt artiklile seitsekümmend neli mitmed ametlikud dokumendid ja need dokumendid lisatakse äh, istungjärgu dok- äh,, prot-, protokollile. edasi, proua Pascal Gruni teavitas meid kirjalikult, et lõpeb tema mandaat Euroopa Parlamendis, mispärast, sellepärast et ta valiti äh, Prantsuse Rahvusassamblee saadikuks ja vastavalt artiklile seitse lõikele kaks, mm, mis äh, äh, räägib parlamendiliikmete valimisest ja vastavalt meie kodukorra artiklile neli, lõigetele üks ja neli, on see koht, olnud vakantne alates neljateistkümnendast detsembrist kaks tuhat kümme. edasi, Euroopas äh, demokraadid ja liberaalid palusid nimetada ära Johannes Cornelis van Baleni parlamentidevahelise delegatsiooni liikmeks äh, Afganistani parlamentidevahelise delegatsiooni liikmeks Karl Haaglundi nimel asemel. kas on märkusi? järelikult on see nimetamine heaks kiidetud. muudatused, eh, mis puudutab meie päevakorda. Läheme siis nüüd meie päevakorra juurde. mu daamid ja härrad, päevakorral lõplik variant, mille üheksandal detsembril esimeste konverents eh, vastu võttis vastavalt kodukorrale sada kolmkümmend seitse, on avalik ja kõik kättesaadav ja mis puudutab esmaspäeva ja teisipäeva, siis ei ole siin mitte mingisuguseid muudatusi, ei ole mitte mingisuguseid ettepanekuid tehtud, kolmapäeva Rahvapartei fraktsioon palus lisada härra Saieri äh, raporti äh, liikmesriikide Äh, kontrolli kohta, äh, komisjoni teatud prerogatiivide koht-, kontrolli kohta, palun härra raportöör, härra Saia. Yes uh,, president, as you rightly said. ja president, nagu te õigusega ütlesite, siis meie fraktsioon palub võtta päevakorda selle punkti tegemist ei ole mitte ainult meie fraktsiooni ettepanekuga, vaid ka mitmed teised äh, fraktsioonid äh,